väga hea, sõbrad. ma eeldan, et väga palju inimesi meil veel oodata täna õhtuks ei ole. paljud on seotud erinevate teemadega, et selle ameti jooks, aja jooksul lõpetada heade tulemustega ning tõlkerežiim on selline, et meil on kõik keeled esindatud, välja arvatud Malta ja Horvaatia ja lähme kolmanda päevakorrapunkti juurde, koosolekute protokollide kinnitamine kahekümne kuuendast veebruarist kaks tuhat üheksateist. kas saame kinnitada, suurepärane. ja liigume neljanda punkti juurde. see puudutab äh, käimasolevaid äh, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ja kuna härra Palas peab lahkuma, siis on mul hea, et ta on siin praegu kohal, annab ta meile kiire ülevaate. homme toimub kaheksas kolmepoolne kohtumine sellel olulisel, aga üsnagi keerulisel teemal ja seega palun, härra Palas, palun rääkige meile kõik ära. suur tänu, proua esimees Te olete ilmselgelt ähm, tähelepanelikult jälginud seda kolmepoolset kohtumist. homme on ees meil tõenäoliselt viimane, kahtlemata viimane kohtumine ja me ei ole veel jõudnud kokkuleppeni, aga me loodame seda, seda siiski. aga me ei ole sellega ühele poole jõudnud ja räägin lühidalt, üldiselt parlament on teinud väga palju järeleandmisi ja koos läbirääkimiste meeskonnaga vastutan selle eest ja tundub, et see on väga oluline selleks edasi liikuda. nõukogu ei ole eriti palju oma seisukohtadest taganenud. nõukogu on veidikene mängu avanud ning teinud mõningaid jõupingutusi teatud teemadel. kolm äh, põhiteemat vajavad kinnitamist. esiteks see, et liikmesriigid äh, saaksid äh, kaaluda, kas on vajalik reaktsioon või üldsegi vastu, mitte reaktsiooni, mis puudutab lähetatud äh, töötajaid ja vastavat kohaldatavat õigusloomet. lisaks piiriülesed töötajad äh, ja nendega seonduv komisjon on teinud ettepanekuid, mis on üsnagi huvitavad, aga vajavad veel läbirääkimisi nõukoguga ja lõpetuseks see, mis puudutab töötajaid, kes töötavad mitmes riigis, milline on sotsiaalkaitse nendele ja kriteeriumid on need, mida halduskomisjon äh, kaalub, meil on kokkulepe kriteeriumide osas olemas, aga nõukogu äh, keeldub kõikidest kriteeriumitest, mis on seotud töötaja olukorraga ja selle asukohaga, kus ta töötab on vaja, et äh, see puudutaks ka ettevõtte olukorda, aga on vaja neid kriteeriume laiendada selleks, et oleks võimalik piisavalt hästi lahendus leida. siin edusamme ei ole, muus osas on väga palju edasi liigutud ja oleks tõesti kahju, kui tänu sellele ühele punktile äh, kui nüüd kõik muu läbi läheb, siis just sellel teemal Äh, oleks läbikukkumine, mis ei võimaldaks kokkulepet sõlmida, mida me homme sooviksime sõlmida, aitäh! aitäh, härra Palas! paar minutit, äh, juhul kui keegi soovib küsimusi esitada. kas keegi komisjoni liikmetest soovib midagi küsida? tundub, et mitte, me oleme rahul selle ülevaatega ning järgmine kolmepoolne kohtumine toimub homme. ja ma eeldan, et teie eh, töötajate eh, delegatsioon saavad seisukoha võtta, kas on võimalik edasi liikuda eh, täiendavate kohtumistega, ükskõik, kas nimetada neid kolmepoolseteks kohtumisteks või mitte, et selleks, et leida lahendus või äh, kas äh, olete praeguseks jõudnud otsuseni, kus te näete, et enam ei ole võimalik midagi muuta? kas tahate seda kommenteerida? jah, ma arvan, et on võimalik edasi liikuda, aga mul ei ole kindlust selles osas, et kokkuleppeni jõuame ja ma ei saa öelda, et homme kindlasti kokkuleppele jõuame, eelmisel korral olime kindel, et kokkuleppeni me üldse ei jõua, aga nüüd on teatud teemad laual jälle ja kõik on võimalik, loodame, et see leiab aset homseni, aga samas midagi, homme aga midagi kindlat ei saa öelda. jah, ka mina jõudsin sama järelduseni, et tegemist oli väga pingelise äh, olukorraga paaril kohtumisel ja nüüd on ka teine pool huvitatud võimaliku lahenduseni jõudmisest. aitäh selle ülevaate eest ja aitäh, et ähm, üritate meid teavitada, et üritasite meile anda selle kohta infot, mis homme hakkab toimuma nüüd äh, seda öeldes läheme kuuenda päevakorra, ei, siiski viies päevakorrapunkt, ütleb proua esimees, mis oleks pidanud olema Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergia Ühendusest väljaastumise lepingu sõlmimisega, see on edasi lükatud ning äh, ja see ei olegi üldsegi veider, et see nii on, see on, tegemist on kriitilise hetkega ja me tuleme selle teema juurde veel tagasi oma päevakorras. Läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid ja annaksin sõna härra Mitrofanovsile kes raportöörina vastutab selle raporti eest ja palun, teil on sõna. aitäh kõigepealt äh, sooviksin tänada kõiki variraportööre väga pingelise ja produktiivse töö eest teie raporti osas, mis puudutab tööhõivepoliitika suuniseid. nädal tagasi võttis komisjon vastu ettepaneku nõukogu otsuseks, mis puudutab tööhõivepoliitika suuniseid liikmesriikidele. ettepanekus äh, viidatakse suuniste säilitamisele kaks tuhat üksteist aastast ja nagu ma teid ka varem olen teavitanud läbirääkimiste protsessist äh, nõukoguga, siis Bulgaaria eesistuja oli väga proaktiivne äh, oma raporti esitamisel nõukogus ja me suutsime astuda ühe sammu tihedama koostööni parlamendi ja nõukogu vahel selleks, et ette valmistada lõppdokumenti. aga samas pean nentima, et mõned teemad nõukogu esindajatega läbirääkimisel on endiselt äh, blokeeritud lõppdokumendis ja on see, on sedelt välja jäänud. läbirääkimiste protsessi käigus oleme kohtunud erinevate osapooltega, Bulgaaria eesistujaga, kes äh, koordineerib äh, sotsiaalküsimuste töörühma ning komisjoniga, et seista meie seisukoha eest ning paluda arvesse võtta seda nõukogu otsuse lõppdokumendis. ametlikult peab nõukogu ainult parlamendiga konsulteerima, siis olid nad äh, ausalt avatud äh, ning äh, lõppdokumendis on ka mõningaid edusamme, aga samas ma näen, et need läbirääkimised on pretsedendiks ja loodetavasti heaks läbirääkimiste tavaks tulevikus aga samas kõik, kogu meie ambitsioon ning sotsiaalne suunatus ei läinud läbi, sellest on kahju. aga väikesed edusammud on paremad kui mitte midagi. ja seega, võttes arvesse äh, seda kiireloomulisust, siis teen ettepaneku komisjoni ettepanek heaks kiita äh, lihtmenetluse käigus äh,, lähtudes äh, kodukorra reeglist viiskümmend punkt üks, aitäh! Thank you uh,, I will give the floor. aitäh. ma annan sõna variraportöörile, härra Peker, kes esindab Rahvaparteid, palun. Thank you very much, chair uh.... aitäh. nagu meie arusaamises komisjoni praegune ettepanek äh, on leidnud toetust ka nõukogust, teades seda, et sotsiaalõiguse samba põhipunkte on juba piisaval määral hakatud rakendama, siis leian mina, et see on üsna loogiline, äh, mis ettepaneku raportöör tegi, kiir, kiirmenetlus ning äh, loodetavasti viib see selleni, et see, mis meile Tööhõivekomisjonis tähtis on, tööturureformid, elukestev õpe, koolitused, oskuste poliitikad ja nii edasi ja nii edasi, et neid ka siis arvestatakse. saan öelda, et Rahvapartei on menetlusega nõus ning toetame seda, aitäh. Thank you for that, miss. aitäh, härra Becker. härra Tetš, kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör, palun. suur tänu, proua esimees. tänan äh, hea võimalus äh, nõukogu otsust äh, Bulgaaria eesistumise ajal juunist eelmise aasta, eelmise aasta juunist hinnata ja positiivne on siinkohal see, et nõukogu on parlamendi pikaaegsetele nõudmistele vastu tulnud, nimelt et nõukogu peaks ka mm, parlamendi seisukohtadega arvestama nõukogu otsuses on ka mõningad parlamendi seisukohad kajastatud ja suunised on aluseks ka liikmesriikide põhiste ähm, soovituste jaoks, see on ka osa Euroopa äh, poolaastast ja eesmärgiks on, et liidu tasandil on meil eelarve ähm, ja tööhõivepoliitika, sotsiaalpoliitika, mis on ka liidu tasandil koordineeritud ja siin me oleme edusamme saavutanud ning äh, siinkohal äh, kõik liikmesriigid ähm, peaksid olema huvitatud sellest, et ähm, nõukogu oleks ka kaasatud koos parlamendiga tööhõive suuniste väljatöötamisse. nüüd, mis puudutab menetlusküsimusi, siis siinkohal paar märkust selle teksti kohta. ma arvan, et kõigepealt parlament ähm, toetas tööhõivepoliitika suuniste tugevamat seotust äh, sotsiaalõiguste sambaga ja nõukogu oma otsuses on pidevalt seda eiranud ning järgmisel läbivaatamisel aastal kaks tuhat kakskümmend üks tuleks seda seisukohta äh, korrigeerida. nüüd teiseks äh, majanduspoliitiliselt väga jõukas Euroopa ei tohi endale lubada laste vaesust, aga samas vaesuses elavate laste probleem ei ole võrreldav teiste vaesusprobleemidega ja seetõttu parlament on välja pakkunud ka erimeetmeid just vaesuses elavate laste olukorra hõlbustamiseks, aga nõukogu on neid eiranud, nimelt nendel lastel peaks olema tasuta juurdepääs äh, lapsehooldusteenustele, elamisväärsele elamistingimustele, toidule, haridusele, tervishoiuteenustele ja siinkohal ma kutsuksin nõukogu üles äh, ka need punktid tulevikus oma otsusesse üle võtma, aitäh. Thank you, Mr Tatšen. aitäh, härra Tatšen. kas ECR-i esindab keegi? ei, tundub, et mitte. kas ALDE esindaja on siin? ei ole. kas QNGL-i esindaja on siin? ei ole. kas EFTD esindaja on siin? ei ole. kas keegi esindab täna ENF-i? ei. sellisel juhul saab sõna jälle härra Mitrofanovs, raportöör, palun uh,. Thank you very much. aitäh, kolleegid, teie kommentaaride ja toetusavalduste eest seoses välja pakutud menetlusega. ma usun, et me saame öelda oma valijatele nüüd, et oleme astunud suurema sammu sotsiaalsema Euroopa poole, kui me kiidame selle raporti heaks. suur tänu teile saan korrata? saan korrata siis seda, et ilma muudatusteta olen ettepanekuga nõus, ehk siis lihtsustatud menetlus. aitäh, muidugi võivad sõna võtta ka teised liikmed, kes kohal on, härra Mann on sõna palunud, nii et palun. <clears throat> suur tänu. ma arvan, et see on väga hea, et äh, seda teemat läbi rääkinud kolleegid on ähm, ühtse seisukohani jõudnud ja loomulikult selge on see, et me peame jõudma selliste suunisteni, mida me suudame kaitsta ka ähm, avalikkuse eest, aga oluline on siinkohal see, et me saaksime öelda, et liikmesriigid on lõppude lõpuks äh, mõistnud, et äh, me võtame tõsiselt Euroopa poolaastat ja tuleb tagada see, et liikmesriigid ähm, nõustuksid sellega, ähm, et nad saavad aru, mida nad peavad tegema, mida nad veel ära ei teinud, see on äärmiselt oluline ülesanne ja, ja ja oluline on see, et kõik liikmesriigid saaksid aru, et nii meie kui ka liikmesriigid peaksid äh, pool aastat äh, tõsiselt võtma ja siinkohal on loomulikult äh, tööhõivesuunistel väga kandev roll mängida ja mis puudutab sotsiaalõiguste sammast, mille osas erinevad osapooled olid väga kriitiliselt meelestatud, mõned ütlesid, et sekkute siseriiklikusse pädevustesse, teised ütlesid, et palju rohkem Ähm, teemasid tuleb Euroopa tasandil koordineerida, nii et meil on siin vaja leida tasakaal nende erinevate seisukohtade vahel ja järgnevatel aastatel on oluline tagada see, et need õigused sotsiaalsammas, mis meil on, mis ka mõningaid põhiõigusse ette näevad, et me saaksime neid õigusi ka rakendada vastavalt konkreetsetele meetmetele, aga ma sooviksin seda, et liikmesriigid oleksid rohkem seotud sellega, et nad rohkem panustaksid, et loomulikult tuleb arvestada ka liikmesriigi pädevustega sotsiaalpoliitikas, aga oluline on see, et nad lisaks sellele näeks, et meil on vaja ka ühist Euroopa Eh, mõõdet ja tänu sellele arusaamale me saaksime palju rohkem edusamme saavutada ja loodetavasti selle tulemuseks on ka see, et meie kodanikud ütlevad, et lõpetage see jama, et, et Euroopa Liit ei ole ühtne. et loomulikult eh, kõik, paljudes punktides me ei pea üldse tulema, aga solidaarsus saab edendada ka sellega, et sellises olulises valdkonnas nagu tööhoiu ja poliitika me saavutaksime selle, et või näidata seda, et jah, me peame edusamme saavutama, me me peame tulemusi saavutama ja et meie kodanikud näeksid, et me oleksime osa probleemist, et me ei jäta oma kodanikke üksinda, sa rääkisid just vaesuses elavatest lastest, see on äärmiselt oluline teema, mõningad kodanikud ütlevad, et me eirame seda probleemi, aga ei, see on äärmiselt oluline teema ja me oleme parlamendis väga palju ära teinud selle kaotamise nimel. ning äh, me peame selle teemaga ka Euroopa-meelset äh, valimiskampaaniat pidama ja need, kes siin äh, hea meelega populistlikke märkusi teevad, ütlevad, et Euroopa Euroopa Liidul ei ole sellega mingit pistmist või et, et me peame neile suutma öelda, et lõpetage see jama. et oluline on see, et meil peaksid olema avatud äh, dialoogid ja diskussioonid ja tööhõivepoliitika suunised on äärmiselt äh, oluline teema, see on see teema, millega me saame ka Euroopa-meelseid äh, jõude koondada ja, ja sellisel juhul äh, Äh, meil õnnestub need Euroopa-meelsed meeleolud ka järgmine kord peale valimisi siia Euroopa Parlamenti koondada, aitäh! suur tänu, härra Mann! ja täname taas raportööri härra Mitrofanovsit. kas äh, kiidame heaks komisjoni ettepaneku ilma muudatusteta lihtsalt, lihtsustatud menetluse kaudu tulenevalt kodukorra artiklist viiskümmend punkt üks, kas kiidame heaks? keegi ei esita vastuväiteid. hästi. tööhõive peadirektoraadi esindajale annaksin samuti nüüd sõna, kui selline inimene siin saalis viibib. jah, palun. aitäh, esimees. suur tänu, et andsite sõna ka komisjonile saan teha väga lühidalt. meie tahame teid tänada, nii teie komisjoni kui parlamenti suure äh, toetuse eest äh, tööhõive suunistele, mis lõpuks äh, heaks kiideti nii eelmisel aastal kui sel aastal ja suur tänu ka, et kiitsite heaks kiirmenetluse. aitäh! Thank you Then.... aitäh ka teile. oleme jõudnud päevakorras punktini seitse järgmised koosolekud, järgmine koosolek toimub teisel aprillil hommikupoolikul. on minul siin kirjas, ma ei tea täpselt, mida see küll tähendab, loodetavasti mitte enne kella üheksat. kellaaeg aga pannakse kindlasti varsti paika. see tähendab, et kohtume järgmine kord teisel aprillil ja see ei ole nali, kuna tegemist on teise aprilliga, mitte esimese aprilliga. suur tänu, et täna tulite see oli väga tähtis koosolek, olgugi et meid on siin täna vähe. ja me ei langetanud väga palju otsuseid. otsused, mis langetati, on siiski parlamendi jaoks väga tähtsad. ja me, meil on siin mitmeid võimalusi nüüd äh, juhtida tähelepanu headele lahendustele, kui kohtume valijatega valimiskampaania raames. aitäh teile taas ja kohtume teisel aprillil!